Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνει. Kallid kolleegid, ähm, alustagem istungiga. Eilse istungi protokoll on ilmselt äh, kõigini jõudnud. Kas on kommentaare? Kui ei, siis äh, loeme selle